jäetakse silmad vägivalla ees, võideldakse soolise võrdõiguslikkuse vastu, nõukogu peab valiku tegema ja valige hoolikalt. Äh, kõnele katkestatakse, kuna aeg hakkab otsa lõpp, lõppema. järgmiseks saab sõna proua Lukatševska. aitäh, president. hiljutine aruanne, Oxfami aruanne mis koostati Davose tippkohtumise jaoks, on väga selge. maailma majandus tugineb äh, laias laastus naiste kuritarvitamisel ja äh, võrdsus on üha vähem kasumlik, sest naised teevad ära kolm neljandikku äh, tasustamata kodutöödest, kaksteist pool minutundi tasuta ehk võrdne töö takistus, takistuste äh, kõrvaldamine puudega naistele, tööturu avamine vanematele naistele, äh, naiste osa vähenemine tööturul, vaesusküsimused, kliimamuutuste mõju vaesusele, äh, naiste terviseküsimused on need väljakutsed, millega tuleb tegeleda ÜRO konverentsil ja ma loodan, et üheskoos me leiame ka tõhusad lahendused ja suudame endale võtta ka poliitilised kohustused. aitäh, proua Leita Markes, palun, teil on üks minut kõneaega. suur tänu. sooküsimus on võimu küsimus see võimu aga ei ole kunagi antud, võim on kunagi, võimu on alati pidanud kätte võitma sooline võrdõiguslikkus puudutab inimõigusi ja on kõikide huvides, nii meeste kui naiste huvides. Need olid ÜRO peasekretäri targad sõnad. inimene, temal on olnud inimene, kes on alati võidelnud soolise võrdõiguslikkuse eest, mitte ainult praeguses ametis. kakskümmend viis aastat pärast Pekingit tuleb ÜRO-s võidelda eelkõige nende naiste nimel, kellel ei ole õigusi, õigust õpingutele, õigust äh, abielule, seksuaalelule, tööelule. see peab olema esiplaanil. teiseks, võitlus vägivalla vastu, ka uut tüüpi vägivalla vastu, äh, internetivägivalla vastu, see puudutab e nii naisi kui tütarlapsi. on ka muid ähm, ebaõigluse vorme. tule, ja nad saavad olema tulevase võrdõiguslikkuse tüübid, kui me nende vastu ei võr-, võitle, nagu näiteks tehnoloogia vallas. ma leian, et meil on jäänud teha veel suur töö. ühtselt oleme aga tugevamad. Would like to ask again aitäh, palun veel kord kõigil kõneajast kinni pidada ja sõna saab äh, proua Saharopoulou pooleteiseks minutiks. Madame la commissaire, madame la ministre, comme vous le savez. proua volinik, proua, nagu te teate, see reproduktiivsed õigused, naiste õigused on fundamentaalsed, paraku viimatel aastatel oleme näinud, et need on küsimärgi alla sattunud kogu maailmas ja sageli suurte riikide toel, nagu Ameerika Ühendriigid. kui Euroopa Liit kaotab usaldusväärsuse ja see juhtub siis, kui ta ei kõnele ühel häälel, see oli Nairobi tippkohtumisel nii, novembris Nairobis ÜRO konverentsil, kus arutati rahvastiku ja arengu küsimusi, minu jaoks oli šokeeriv, lubamatu, et liikmesriigid nagu Poola ja Ungari asusid nende poolele, kes seavad ohtu naiste õigused proua volinik, proua minister, uus põlvkond äh, on teadlikum kui iialgi varem ebavõrdsusest meeste ja naiste vahel. kõikjal maailmas teeb ta kuuldavaks oma hääle Tšiilis, Argentiinas, Mehhikos, Hispaanias, Prantsusmaal, Belgias ja kõikjal maailmas. see uus põlvkond ei talu enam seda ebaõiglust. me nimetame neid võrdsuse põlvkonnaks olgu siis kahekümne viies Pekingi deklaratsiooni aastapäev selleks hetkeks, kus need poisid ja tüdrukud, need mehed ja naised kogu maailmas nõu-, kes nõuavad väärikat ühiskonda, õiglast ühiskonda, võrdset ühiskonda, kes soo-, meie poliitikud äh, võitleme just sellise Euroopa ja maailma eest. proua Pruuna, palun, poolteist minutit kõneaega proua president, tuleb otsustada, millised on Euroopa Liidu prioriteedid naiste olukorra suhtes. meie delegatsioon kaitseb võitlust palgalõhe vastu, äh, kib-, kübervägivalla vastu, sundabielude vastu ning genitaalide moonutamise vastu. me soovime, et tunnustataks ka kodupere naiste tööd. loomulikult me ei toeta teie resolutsiooni, mis on täielik karikatuur, kes seab ohtu riikide suveräänsuse ja soovib peale suruda Istanbuli konventsiooni. kasutan võimalust selleks, et rääkida väga olulisest teemast, mis teie jaoks on tabu, radikaalne islam ja naiste roll selles Prantsusmaal. Äh, Emila, üks tütarlaps, keda kiusti taga äh, koolis, sellepärast et ta kritiseeris islamiusku veebis, ta on saanud sadu tuhandeid ähvardavaid sõnumeid, surmaähvardusi, ta ei saanud enam kooli minna, tema julgeolek ei ole tagatud ja ta on nüüd politsei kaitse all. kolm nädalat pärast seda pidi ta minema teise kooli. ta sümboliseerib miljonite naiste olukorda igapäevaselt Euroopas ja see näitab, kuivõrd äh, islam, radikaalne islam levib. feministid on olnud aga täiesti vait, see on olnud tabuteema nende jaoks me soovime, soovisime arutelu täiskogul, kuid sellest keelduti. ometi on viimane aeg, et te avaksite silmad rände ja radikaalse islami olukorra osas ja selles osas, mis mõju on sellel naistel Euroopas. proua Ribai-Hinner. austatud volinik, austatud minister mm hetkel paljud õigused, eh, mida me oleme hakanud pidama iseenesestmõistetavaks, on seatud jälle mm, küsimärgi alla, näeme ksenofoobseid liikumisi, misoküünseid eh, arengusuundi, mis toovad kaasa pigem ebaõigluse ühiskonnas, mis ei ole õiglane naiste suhtes Äh, naiste õiguse komisjoni kuuekümne neljas istungjärk on äh, suurepärane võimalus Euroopale ähm, rahvusvahelisel areenil võidelda naiste õiguste eest ja nõuda ähm, selgeid äh, kohustuse võtmisi vastavalt Pekingu deklaratsioonile ja tegevusprogrammile. Ähm, see, mis on deklaratsioonis kakskümmend viis aastat tagasi välja toodud, on jäänud alles eesmärkideks me ei tohi astuda samme tagasi naiste õiguste osas, me, me, me peame tegema rohkem ja paremini, tuleb ratifitseerida Istanbuli konventsioon, kvoodid nõukogus, need küsimused on endiselt blokeeritud nõukogus. me soovime näha julgust ja kindlameelsust, et nendest eesmärkidest saaksid saavutused. aitäh, proua Masurek, palun! austatud daamid ja härrad, kakskümmend viis aastat on möödunud eh, Pekingi deklaratsioonist, aga endiselt on veel väga palju ära teha selleks, et eh, kaitsta naiste rolli ja tugevdada seda paljudes valdkondades. tuleb muidugi mõelda selle peale, mida on ära tehtud ja mida veel on vaja toha teha, et naised ei seisaks silmitsi selliste probleemidega nagu vägivald, diskrimineerimine, diskrimineerimine tööturul, emadena. võib-olla Euroopa Parlament peaks juhinduma Poola eeskujust, kus palgalõhe on Euroopas kõige väiksem ja vägivalla osas on Poola üks turvalisemaid riike Euroopas. me oleme äh, selle vastu, et aborti peetaks pereplaneerimismeetodiks, me ei soovi, et Euroopa Liit rahastaks selliseid organisatsioone, kes äh, reklaamivad aborti. nii et küsimus on selles, et mida me tõesti siin parlamendis soovime teha selleks, et kaitsta naiste õigusi ja saavutada sooline võrdõiguslikkus, nii et äh, ootan äh, teie ajakavasid ja tulevikuplaane. Äh, proua Franzen, palun. aitäh, president, austatud daamid ja härrad sooline võrdusõiguslikkus ei ole midagi sellist, mis peatub Euroopa Liidu riigipiiridel kakskümmend viis aastat pärast Pekingi deklaratsiooni. Ehm, ei ole naised ja tüdrukud maailmas saanud neid võimalusi, mida nad väärivad. Ehm, nõutakse ehm, pariteeti, võrdsust äriühingute nõukogudes, et, et murda läbi klaaslae järgmine istungjärk New Yorgis annab võimaluse eh, rääkida naiste positsioonist, naistest, kes on ohustatud vaesuses, eh, silmitsi vägivallaga, sõjakeerises, keda ekspluateeritakse. naised peavad tõusma üles ja rääkima ühel häälel ja loodetavasti läbi tohutu eh, palju hääldi, nagu Michelle Obama ütleb, kui te ehm, selle võimaluse ukse avate, siis te avate selle ka kõikidele teistele naistele, kes näevad, mida on võimalik saavutada. proua Meretine, palun. on möödunud kakskümmend viis aastat Pekingi deklaratsioonist, kuid soopõhine diskrimineerimine on paraku endiselt tõsiasi. veel täna te, äh, äh, küsitakse, et kui naine vägistati, siis mis tal seljas oli, kaks riiki Euroopa Liidus ei luba aborti, need luba aborti, nad ei ole veel ratifitseeritud Istanbuli konventsiooni. naised teenivad kuusteist protsenti vähem kui meestest ning peetakse normaalseks, et naine ohverdab oma karjääri. kakskümmend viis aastat äh, on ainult räägitud headest kavatsustest. nüüd, kus meid ootab ÜRO konverents. Euroopa kord peab, peab ütlema, et me ei luba enam sellist stagnatsiooni, naiste reproduktiivsed õigused tuleb tagada kõikjal ja eriti ligipääs rasedusvastastele vahenditele, turvaline ja legaalne abort, tervishoid, haridus, sooline võrdõiguslikkus peab olema kliimamuutuste väljakutse keskmes, sest just naised kannatavad kõige rohkem kliimamuutuste all volinik äh,, usun teisse, usun ka sellesse naisesse, kes juhib Euroopa Komisjoni. proua Andrui, üheks minutiks. Teie väikekodanikule feminismile eelistan reaalset feminismi, mida teete selleks, et naisi toetada, nende elusid päästa, genitaalide muud, moondamised, vägivald, vägistamised, iga päev näeme uusi jubedusi millest te siis üldse räägite ÜRO-s? Äh, te toetate vägivalda, äh, organisatsioonid, kes toetavad rännet, varjavad fakte, äh, noorte Aafrika, Rumeenia, Albaania tüdrukute prostitutsioon feministid mõistsid hukka noore tüdruku Prantsusmaal, kes rääkis islamist. Ähm, bandiitide õigus jääb peale ja naised on endiselt mõrvarite ohvrite seas. Teie jaoks on naised ainult äh, valimisteema. Te olete eurooplased ja peate olema ka vaprad ka, kaitsma meie tsivilisatsiooni. naised on olnud äh, pühakud, ministrid, sõjapealikud. mäletage, kust te tulete. Mrs Klots, one minute. proua Klots, üks minut. Your mic Your microphone is not on. Teie mikrofon, palun lülitage see sisse. It's on. It's okay? Yes. E, panie przewodniczący. President meie soolises küsimuses proua Regner ütles, et kakskümmend viis aastat pärast Pekingi deklaratsiooni vastuvõtmist naiste õigusi ei austata endiselt täielikult, ma olen täiesti nõus. sest on naisi, kellel ei ole hääleõigust, kes ei saa otsustada oma tuleviku üle on naisi, kelle ellujäämine sõltub nende naiste, nende naiste emadest, kes arvestavad ainult omaenda majanduslikku sotsiaalset olukorda. on naisi, kelle kehasid kõigepealt moonutatakse füüsiliselt või keemiliselt ja kes siis tapetakse ilma igasuguste tagajärgedeta. kas teie, kas teid ehmatab see, kas see šokeerib teid õigusega? sest miljonid sündimata tüdrukud lihtsalt nende õigused lihtsalt hävitatakse läbi naiste abordiõiguse, kuid neil on õigus elada, neil on õigus oma kehale ja valida oma tulevik. ükski mees, ükski inimene ei tohiks jääda ilma õigusest oma kehale. liikumine, mis kaitseb naiste õigusi, peab kaitsma kõigi naiste õigusi ja kui siin toetatakse aborti, siis see on silmakirjalikkus, me peame hoolitsema sündimata laste eest, see on, vastane on barbaarsus proua Piedigen, üks minut. Pekingi deklaratsioonist alates on naiste õigustes olukord läinud mõneti ülesmäge, kuid on olnud ka tagasilööke. me ei ole suutelised olnud olulisi edusamme tegema konventsiooni tasemel rahvusvaheliselt. me ei ole suutnud naiste osalust suurendada poliitikas või juhtpositsioonidel äh, kroot, kvootide läbi ja me teame, et naiste organisatsioonid, mis kaitsevad seksuaalõigusi, reproduktiivõigusi, nende tegevus on maailmas kahanenud. nii et ma äh, vaatan äh, lootusega komisjoni ja tema algatuse poole, et meil oleks võrdsuse programm ja loodetavasti äh, taotleme ka globaalset liidrirolli selleks, et toetada naiste õigusi ja viia need kõrgemale tasandile praeguste läbirääkimiste tulemusena kaasa arvatud jätkusuutliku arengu eesmärkidesse kaasa, kaasamine, soopõhine eelarvestamine, soopõhise mõju hindamine eelarves ja loomulikult Istanbuli konventsioon. ja loodetavasti ka Aafrika strateegia ja parem rahastamine vabaühendustele. proua Gonzales, üks minut. suur tänu, president, volinik Pekingi deklaratsioon kakskümmend viis aastat hiljem on endiselt äh, mõõdik soolise võrdõiguslikkuse osas, kuid olgem realistid, ÜRO liikmesriikides väga paljudes need meetmed ei ole leidnud rakendamist. Äh, kuuekümne neljas naiste staatuse komisjoni istungjärk annab meile suurepärase võimaluse kaitsta seksuaalseid ja reproduktiivõigusi ja võimaldab kaitsta naiste õigusi Ladina-Ameerikas, kasutades Euroopa Liidu välispoliitikat. ebavõrdsus Ladina-Ameerikas on nii vana kui naissugu. naiste ees on võrdõiguslikkuse probleemid kõikjal, olgu siis tegemist seksuaalvabadustega, reproduktiivõigustega, tervisega Ladina-Ameerika, Kariibi mere saartel, seal on kõige kõrgem ebaseaduslike abortide määr, kuues riigis ei ole lubatud aborti mitte mingitel tingimustel ja kahekümne ühes on see lubatud ainult siis, kui naise elu on ohus. Euroopa Liit peab jätkuvalt toetama neid organisatsioone, mis kaitsevad turvalist ja legaalset aborti, see on rahvusvaheline õigus. peame võitlema vali-, ka hariduse eest, et naised oskaksid valida. kõneleja mikrofon katkestatakse. Is... järgmine kõneleja on proua Ester Asferagut. minut üheks minutiks, suur tänu, president. me tähistame kahekümne viie aasta möödumist Pekingi deklaratsioonist. üheksakümne viiendal aastal võeti see deklaratsioon vastu. see oli visionäärlik tegevuskava naiste õiguste osas maailma tasemel. paraku on edusammud olnud aeglased ja nüüd ÜRO raamistikus peame hindama, ähm, mis on olnud äh, tulemused, tulemusi on olnud vähe sel, et meil on endiselt palgalõhe, pensionilõhe, madala kvaliteediga töökohad, äh, ebapiisav töökohtade arv naistele, töö ja eraelu kokkusobitamine, soopõhine vägivald ja nii edasi. seepärast ÜRO-s peame jääma ühise positsiooni juurde, peame olema ambitsioonikad, aasta kaks tuhat kakskümmend saab olema otsustav ja peame kõik andma oma vastutust, me ei saa jätta kedagi maha. ja peame seda tegema nii kollektiivselt kui üksikisiku tasemel. keskkonna jätkusuutlikkus on tähtis planeedi jaoks, kuid jätkusuutlikkus ja võrdsus ja, ja õiglus naistel on samuti väga olulised. härra Poolak, üks minut suur tänu. naised on ühiskonna äärealadel. Äh, naised on äh, ühiskonna äärealadel, nad ei ole mitte ainult ühiskondlikult tõrjutult, äh, vaid ka tervishoiu allas vähe haridust, halvemad elutingimused, kogemused tervishoiusüsteemiga on midagi, millega naised pidevalt kokku puutuvad naised ähm, äh, näiteks äh, ei saa olla samas palatis teiste naistega, nad pannakse kuhugi mujale. Äh, tihtipeale romade naisi steriliseeriti, varasemal ajal oli see üsna tavaline. Slovakkia peaks Äh, maksma kahjutasu nendele steriliseeritud äh, naistele. Äh, viiskümmend aastat hiljem on ainult üks naine kahjutasu saanud. me peame vaatama, kuidas meie liikmesriigid selliste naistega ümber käivad ja peame neile pakkuma piisavat kaitset. me peame tegelema nende naiste probleemidega. proua Carvalho, üks minut. president, minister. president, proua minister, volinik naiste võrdõiguslikkus on äh, väga oluline põhimõte, see on Euroopa Liidu lepingutes kirjas ja põhiõiguste hartas. sellest põhimõttest tuleb pidada kinni ja see peab kehtima kõikide Euroopa Liidu poliitikate puhul, ka välissuhetes. Äh, oluline on, et saavutaksime järgmisel ÜRO istungjärgul olulisi edusamme tähtis on olla liidri rollis, kaitsmaks naiste ja tütarlaste õigusi ja me oleme suurim arenguabi andja ja selle üle peame olema uhked, peame olema ka eesliinil, rääkides naiste emantsipatsioonist, vägivallaalase võit, vägivallavastase võitluse osas, võrdsete võimaluste osas, hariduse ja töö vallas me peame olema ambitsioonikad ning kavatsused peavad saama ka seejärel konkreetse kuju, mõeldes kahe tuhande kolmekümnenda aasta agendale. ja järgmine nüüd vaba mikrofon. härra Tšohodoru, üks minut. suur aitäh. proua volinik, ma sooviksin, et uuest strateegiast saaks revolutsioon inimõiguste vallas, mitte ainult Euroopas sellega peavad kaasnema konkreetsed ja kohustuslikud meetmed. ma arvan, et ähm, meil peab olema Euroopa direktiiv, kuid ma olen väga pettunud äh, selles, et nii vähe liikmeid on kohal siin täiskogu saalis. ja mõistlik äh, lahendus oleks äh, Euroopa lahendus ja ma sooviksin, et õigused ja kohustused oleksid samad kõikide jaoks, seepärast julgustan ma teid teie tegevuses. proua Sardone, üks minut. suur tänu, mõni kuu tagasi Iraanis mõisteti üks naisadvokaat süüdi. ta kaitses naiste õigust mitte kanda pearätti. ta mõisteti kolmekümne kolmeks aastaks vangi ja saja neljakümne ja ta sai sada neljakümmend piitsahoopi. sellised sündmused toimuvad aga ka Euroopas, Milanos, minu kodulinnas eelmisel aastal üks viieteistaastane tüdruk, teda peksti vägivaldselt pereliikmete poolt, kuna ta ei soovinud ka kaitsta pearätti, üks teine tütarlaps, rase naisterahvas kaotas lapse sest jällegi ta ei soovinud kaits-, kanda pearätti. mäletate Prantsusmaal samuti kahte naist, keda peksti, kuna nad ei, kuna nad tahtsid lühikeste pükstega käia. Euroopa Parlament äh, räägib nüüd äh, prioriteetidest kuuekümne neljandaks äh, naiste saatuste komisjoni istungjärgiks. mulle meeldiks, et Euroopa lõpetaks selle silmakirjalikkuse. me vaatame mujale ja samas me ei näe, et äh, teatud käitumised on seotud ka teatud kultuuri ja religiooniga. tänan. proua Tomašitš, üks minut. suur aitäh. läänemaailma ebavõrdsus ei esine teistes tsivilisatsioonides ja kultuurides. Euroopa on oma põhimõtted ja rahvusvahelistes organisatsioonides peab Euroopa Liit kaitsma naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust. mõningates kultuurides on asjad niivõrd jäetud tahaplaanile, et äh, ühiskond tahab, et rasedad naised teeksid aborti, kui nad ootavad äh, tütarlast. tüdrukutele ei lubata isegi sündida ja me peame kõigi jõupingutustega võitlema sellise olukorra vastu. ÜRO tippkohtumisel peaksime võitlema selle kohutava praktika vastu, mis on teatud kultuurides nii levinud. nüüd äh, palun minister Punjatšil sõna võtta nõukogu nimel lõppsõna aitäh, lugupeetud parlamendi liikmed. Euroopa Liit läheb äh, naiste staatuse kuue neljanda komisjoni kohtumisele ambitsioonikalt. me oleme valmis suhtlema kõikide riikidega avatult ja konstruktiivselt. meie lõplik eesmärk on konsensusliku, täpse, tegevustele suunatud poliitilise deklaratsiooni vastuvõtmine. peaksime vastama ka Pekingi deklaratsioonile ja Euroopa Liidu üldine eesmärk on vaadata läbi rahvusvaheline agii soolise võrdõiguslikkuse kohta, äh, tagades inimõigused kõikidele naistele ja tüdrukutele. me oleme kõik vastutavad selle eest, et äh, asjad praktikas toimuksid. nõukogu on järjekindlalt mänginud aktiivset rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel nii Euroopas kui ka mujal maailmas jääme ootama koostööd Euroopa Parlamendiga soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. suur tänu, et olete olnud nii aktiivsed ja hoidnud selle olulise teema päevakorras. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, sellega on meie arutelu sel teemal lõppenud. ma olen saanud kaks resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks. ühisresolutsioon sotsiaaldemokraatide, Roheliste EFA, Renew kuue, NGL-i ja Rahvapartei poolt ja üks resolutsioon ECR-i poolt. hääletamine toimub homme. mul on veel ka üks teadaanne, enne kui läheme järgmise arutelu juurde. rahvapartei ja Idee fraktsioon on teavitanud presidenti äh, Äh, otsusest, mis puudutab komiteedesse, komisjonidesse ja delegatsioonidesse määramist. see otsus saab olema osa tänase kohtumise protokollist ja jõustub väljakuulutamise hetkest järgmine päevakorrapunkt on proua Metsala raport Võltsitud ja etsad dokumendid veebis, süsteem ehk Vaado süsteem. võite taotleda äh, vaba mikrofoni ja sinise kaardi sõnavõtte vastavalt protseduurile, kasutades äh, meie vastavaid süsteeme. sinise kaardi küsimuse saab esitada alles pärast seda, kui poliitiliste fraktsioonide esindajad on sõna võtnud. esimene sõnavõtja siis proua Metsola, neli minutit suur tänu, härra president. on olnud väga pikk tee jõudmaks siia, kus me praegu oleme. aga lõpuks meil on olemas see sisejulgeolekut äh, puudutav otsus ja see uus õigusakt tegeleb probleemiga, tagades äh, tugevdatud koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide ja partnerriikide vahel. et astuda samme ehtsate ja võltsdokumentidega seoses, see aitab tagada meie välispiiride turvalisust ja lõppkokkuvõttes ka meie esindatavate kodanike turvalisust. me teame, et ainus võimalus, kuidas kasutada Schengeni ruumist saadavat kasu on äh, välispiiride tõhus haldamine. see õigusakt on keskse tähtsusega kogu selles protsessis. nii piiride julgeoleku kui ka kuritegevuse vastases võitluses. me saame paremini tuvastada võltsitud dokumente, see õigusakt pakub vastava raamistiku ähm, selle loomisel abistab Frontex, mis aitab kaasa info jagamisele kõikide osalevate liikmesriikide vahel. ja samuti täpsustatakse Frontexi rolli FADO süsteemi loomisel. me oleme laiendanud selle määruse kohaldamisala meil on tarvis rohkem ühtsust ja järjepidevust teabevahetuses ja FADOS salastatavas informatsioonis. ja info sisestamine peaks olema samuti tsentraliseeritud. Frontexil peab olema ka vajalik paindlikkus FADO süsteemi käitamisel ja täiendamisel ja meil on ka uus dokument äh, tõusvate meetodite kohta. loomulikult me tegime kõik endast oleneva et isikuandmete kaitse oleks vastavuses Euroopa Liidu õigusega. ja tulemuseks peaks olema rohkem kaitset ja samas oleks tagatud ka rohkem turvalisust. FADO on oluline vahend dokumendi võltsimiste vastases võitluses, eriti välispiiridel. mitte Euroopa Liidu liikmesriikide mm, äh, osalus on samuti keskse tähtsusega, sest lõppkokkuvõttes avaldab see positiivset mõju meie ühiste välispiiride turvalisusele. Teile võib tunduda, et see on väga tehniline süsteem, aga see on äärmiselt oluline täiendus uuele reformile, mis on suunatud meie välispiiride kaitsele. oleme teinud kõik, mis võimalik, et Äh, vastutusala ja pädevusi selle määruse raames laiendada, on välja toodud äh, Frontexi pädevused ja tagatud, et äh, Frontexi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt isikuandmete töötlemine on vastavuses Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Parlamendil on samuti tugevam sõnaõigus seoses FADO-ga. tahaksin lõpetuseks tänada ka nõukogu, Soome ja Horvaatia eesistujat ja ka oma kolleege äärmiselt konstruktiivse ja kollegiaalse lähenemise eest. jään ootama arutelu äh, täiskogul ja lõpetuseks vastan teie poolt tõstatatud probleemidele. aitäh, nüüd proua Tali äh, komisjoni nimel, palun. aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu korraldamise eest meie kodanike jaoks on turvalisus üks peamisi murepunkte ja nad ootavad, et Euroopa Liit teeks midagi ära. turvalisus ja vabadus käivad käsikäes, me peame looma turvalise ala kõikide eurooplaste jaoks. turvalisus on vältimatu selleks, et elada, kasutada oma õigusi, õppida, töötada ja see on hädavajalik ka majanduse toimimise jaoks igaühel Euroopas on õigus turvalisusele. kaks tuhat üheksateist küberjulgeoleku baromeeter aga näitas, et kaks kolmandikku küsitletutest tundsid muret sellepärast, et nad võivad langeda identiteedivarguse ohvriks. vaba liikumise põhine toimiv Schengeni piirkond nõuab ka ühist välis- piiride poliitikat. me peame tõhusalt kontrollima ja jälgima välispiire ületavaid isikuid ja tegema seda meie kõikide hüvanguks. välisjulgeoleku äh, ja Euroopa Liidu välispiiride tugevdamine on viinud mitmete õigusaktide vastuvõtmiseni, näiteks Euroopa reisiinfo ja volitamise süsteem, sisenemise ja väljumise süsteem, koos talitlusvõime määrus Euroopa Liidu infosüsteemide vahel ja Euroopa Ranniku- ja Piirivalveameti määruse vastuvõtmine. see tänane õigusakt on järgmine samm selles rivis. Euroopa Liidu äh, kujundite andmebaas äh, võlts ja etsetest dokumentidest peaks aitama seda tööd veelgi parandada. tänan parlamenti ja nõukogu konstruktiivse koostööst lõppkompromissi saavutamisel, see pakub tõelist lisandväärtust. uus äh, online-süsteem on äärmiselt kasulik piirivalvuritele piirikontrolli teostamisel. see annab infot liikmesriikide asutustele uute võltsimismeetodite ja ringlusse lastud uute ehtsate dokumentide kohta. seal on tuhandeid kirjeldusi ehtsatest dokumentidest ja sadu kirjeldusi võltsitud dokumentidest, hõlmates rohkem kui kolmekümmet osalevat riiki ja rohkem kui sada kaheksakümmend kolmandat riiki ja rahvusvahelist organisatsiooni. eesmärk on aidata vältida identiteedivargust. lõplik poliitiline kokkulepe aitab parandada äh, FADO süsteemi toimimist, andes selle haldamise üle Euroopa Ranniku- ja Piirivalveametile Frontex. Äh, julgeolek, turvalisus on kodanike jaoks äh, üks peamisi küsimusi. igal kodanikul peab olema õigus tunda end turvalisena. organiseeritud kuritegevus terrorismi, narkoturgude poolt tekitatav oht mürgitab meie ühiskondi ja seetõttu komisjon on välja pakkunud uue äh, julgeolekuliidu strateegia selle aasta teiseks kvartaliks. see on osa sisejulgeoleku strateegiast ja keskendutakse kolmele prioriteetvaldkonnale organiseeritud kuritegevus, sealhulgas narkootikumid, relvad, korruptsioon, inimkaubandus, terrorism ja radikaliseerumine ja eh, digiajastu kuritegevusega võitlemine. Eh, tugevad piirid vaba liikumise toetamiseks, mis on eh, keskse tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. ja see on samuti uue rändepakti üks võtmeelemente, nii nagu on president von der Leyeni poliitilistes suunistes välja toodud. see nõuab ähm, Euroopa Liidu kõigi infosüsteemide õigeaegset rakendamist. see on oluline osa meie üleüldisest lähenemisest rändele, mis keskendub nii välispiiridele ja julgeolekule, kuid samavõrd ka äh, tugevatele kestlikele siseprotseduuridele aitab samuti edendada ühiskondade integratsiooni. veel kord suur tänu toetuse eest ja jään huviga ootama järgnevat arutelu. suur tänu, nüüd äh, fraktsioonide nimel sõnavõtud, kõigepealt Euroopa Rahvapartei poolt härra Raadev, üks minut. suur aitäh juhataja, daamid ja härrad, dokumentide võltsimine seab tõsiselt ohtu Schengeni piirkonna sisejulgeoleku sellise piirkonnana, kus ei ole piirikontrolli. võltsitud dokumente kasutavad tihtipeale väliskodanikud, kes üritavad Euroopas leida paremat elu. selline dokument võib maksta kuni viis kuni kuus tuhat eurot. dokumentide võltsimine toidab terrorismi ja organiseeritud kuritegevust ning ka relva, äh, ebaseaduslikku relvakaubandust ja inimkaubandust ja varastatud autoga kauplemist. päris ehtsaid äh, reisidokumente antakse tihtipeale välja võltsitud dokumentide alusel, see teeb nende tuvastamise keerulisemaks, seetõttu on äärmiselt oluline kaitsta Euroopa Liidu reisidokumentide turvalisust ja nendega seotud identiteedi haldamise infrastruktuuri, aga teisest küljest koostöö pädevate asutuste vahel, seal peab olema ka rohkem tegevusi kui lihtsalt korrakaitse. peab olema öö, seosed väljaandvate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel ja sellel taustal palun ma teil toetada ettepanekut integreerida FADO süsteem Euroopa piiri ja äh, rannakaitsesüsteemiga viimase sammuna selleks, et saaks äh, reform ühele poole. aitäh, härra Lopes Aguilar, palun. suur aitäh, härra <clears throat> president, volinik. kas äh, Euroopa riikidel on õigus äh, ja kohustus kontrollida, kes Schengeni alale siseneb, jah kuid probleem on selles, kui palju tuleb aina rohkem juurde võltsdokumente ja eh, see on oht eh, julgeolekule, eriti võttes arvesse, et see võib suurendada kuritegevust, rahapesu, eh, isegi terrorismi. kas Euroopa Parlamendil on siin midagi öelda? jah, me räägime, praegu oleme valmis toetama sellist instrumenti, mis garanteeriks äh, dokumentide säilitamist äh, ja kontrolli, et pettust äh, tuvastada ja selle vastu võidelda. Äh, soovime tugevdada meie piiri ja ranniku valved, et oleks võimalik koostööd teha turvaliselt Euroopa riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ja üksustega, mis võivad olla olulised selleks, et äh, tuvastada inimeste tegelikku identiteeti, kes liiguvad Schengeni alal. nõuame alati, et see oleks kooskõlas meie tööga, et säilitada andmete salastatus ja eh, kõiki Euroopa põhiväärtustega. peame samas aga võitlema ebaturvalisust, mis on seotud inimestega, kes Schengeni alal ringi liiguvad, kõigi meie käsutuses olevate tehnoloogiliste vahenditega ja kõigi eh, õiguslike vahenditega. loodame, et see tööd tehakse eh, mm, austades põhiõiguste eh, hartas kirja pandud, aitäh! aitäh, Renew fraktsiooni nimel härra Tuudo Rakke aitäh, juhataja, alustuseks sooviksin kõigepealt tänada raportööri proua Roberta Metsolat töö eest selle koja uue liikmena, esimese seadusandliku kohtaga töötades oli tema juhi roll väga hinnatud. nüüd sisu juurde. reisidokumentide ehtsus on olnud tükk aega juba peamiseks teemaks piirivalvete töös, arvestades seda, milline on reisijate poolt asetatud surve ja kui palju on erinevaid reisidokumente, mida esitatakse. see on olnud meie korrakaitseametnike jaoks pidevaks väljakutseks. uus fotosüsteem on juba päris mõnda aega olnud kasutuses ja see, mida me nüüd teeme ja see on äärmiselt oluline, on see, et me jõuame sellega äh, valitsustevahelisest ühenduse meetodi juurde, see on nüüd nend-, üks nendest instrumentidest, mis on antud piiri- ja rannakaitsele suure mandaadi osana, mille me eelmine aasta otsustasime neile anda. see tähendab, et see koda äh, peab rohkem asju kontrollima ja et oleks kõrgemad turvavahendid, äh, mis on seotud äh, andmetega ja ligipääsuga. isikuandmete kaitse oli üks peamisi küsimusi, millega me pidime tegelema selle kausta läbirääkimiste käigus selleks, et tagada, et isikuandmete töötlemine piirdub sellega, mis on tingimata vajalik selleks, et äh, tuvastada või uurida dokumendipettust. me oleme sisse toonud ka selged reeglid, kuidas saada ligipääsu andmebaasile, liikmesriikidel on selge kohustus määratleda, millised asutused on pädevad äh, dokumendi võltsimise valdkonnas, kellel on siis ligipääs sellele süsteemile, milline on nende ligipääsu tase ja siis peavad teavitama komisjoni ja agentuuri ja komisjon peab selle informatsiooni edastama meie kojale läbiräägitud tekst täiendab äh, EBCA reformi ja tagab parema äh, tuvastamise Euroopa Liidu välispiiridel ja tõhusama korrakaitse ja seetõttu ma palun, et äh, minu kolleegid, parlamendisaadikud toetaks seda, seda teksti. aitäh. ID fraktsiooni nimel proua Tardino. Grazie, president. suur aitäh, president, tänan kolleeg Metsola tehtud töö eest. viimastel aastatel oleme näinud, kuidas Schengeni alal on aina rohkem võltsdokumente ning äh, väga palju on nii varastatud äh, päris dokumente kui ka võltsitud dokumente. FADO süsteem äh, Frontexi siseselt peaks paranema, praegusel hetkel see ei toimi. meie kodanikud äh, soovivad, et me suudaks paremini tuvastada võltsitud dokumente, eh, sest on olemas palju <clears throat> kuritegelikke instrumente, milleks neid ära kasutatakse, terrorismi, rahapesu eh, ja illegaalse immigratsiooni jaoks. paljud inimesed üritavad illegaalselt Euroopasse tulla, me ei saa seda aktsepteerida meie jaoks on oluline anda politseile ja piirivalvele eh, tõhusam eh, andmebaas, mis aitaks eh, tuvastada selgemini mm, võltsdokumenti. sellega seoses me toetame seda ettepanekut, kuid samas ei ole nõus sellega, et mõningad ähm, eraisikud saaks kas või piiratult FADO-le ligi pääseda. mis puudutab aga Frontexi reformi, siis rõhutame veel kord, kui oluline on tuvastada võltsingud äh, FADO raames kõigis liikmesriikides, aitäh! Of... aitäh, Roheliste fraktsiooni nimel proua Prikmu. suur aitäh eh,! kolleegid, äh, see on tõepoolest äärmiselt tehniline teema eh,, kuid eh, samas on see seotud väga paljude tähtsate küsimustega. me sooviks, et Frontex saaks parema ligipääsu andmebaasidele. FADO ei ole lihtsalt instrument immigratsiooni vastu võitlemiseks, vaid ta on instrument selleks, et võidelda dokumentide võltsimise vastu. üldiselt on vaja garanteerida ka kolmandate riikide äh, Äh, ametnikud saaks äh, andmebaasidele ligi, kuid äh, piiratult. samuti ei tohi seal olla palju isikuandmeid, seega peaks olema meie meelest meie, meie, meie meelest on vaja säili-, jälgida tähelepanelikult ka delegeeritud õigusaktide kasutusele võtmist, aitäh! järgmisena ECR-i nimel saab sõna proua Puhha eh, de Villalba. suur aitäh! igal aastal tuvastatakse Euroopa välispiiridel tuhandeid eh, võltsdokumente. Eh, kaks tuhat kaheksateist tuvastati seitse tuhat väliskodanikke, kes üritasid võltsdokumente kasutades Euroopa Liitu tulla. erinevad võltsimismeetodid on kasutusele, mis Äh, on tuvastatud näiteks äh, seoses ka terrorismiga, äh, rahapesuga ja illegaalselt Euroopasse sisenemisega. see näitab, kui oluline on meie piiride kaitse ja immigratsiooni eest kaitse meie kodanike jaoks. FADO projekt kasutab ära Frontexi kogemusi ning soosib seega infovahetust, kiiret infovahetust. loomulikult saavad ka liikmesriigid ise välja töötada eh, paremad võimalused kuritegude tuvastamiseks. meie fraktsioon eh, on mures selle pärast, kuidas kuritegude uurimine toimib eh, ning kuidas välisisikud Euroopasse pääsevad. meie toetame seda resolutsiooni ja soovime, et teised teeks sedasama on behalf of the group of the European United Left, Nordic Green Left, Mrs. kuue NGL-i nimel nüüd härra proua Rego. suur aitäh. Äh, pidage meeles, et äh, fašismi aastatel Hispaania, Euroopas pidid tuhanded inimesed, miljonid inimesed kasutama äh, võltsdokumente, et tagakiusamise eest ähm, põgeneda ning see on võib-olla ka oluline selleks, et meie meetmete ulatust mõista. selline eh, eh, kontekst, kus üritatakse üles ehitada eh, Euroopa kindlus, sunnib tuhandeid inimesi kasutama võltsdokumente ning see on mingites küsimustes ka vastuolus Genfi konventsiooniga, kes ütleb, et need, kes peavad põgenema, võivad kasutada ülddokumente, nii et need, kes soovivad üles ehitada Euroopa kindlust ja teha sellest äh, deporteerimise ameti, meie kaitseme inimõigusi, kaitseme äh, legaalseid ligipääsuvõimalusi, humanitaarviisasid ning soovime, et äh, tunnustataks ka kliimapagulase statuuti, aitäh. aitäh, sellega on sõna saanud äh, fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüdsest peale on jällegi lubatud sinise kaardi küsimused. järgmine kõneleja on härra Leeners. aitäh, juhataja. dokumentide võltsimine on väga hea viis, kuidas kurjategijad ja terroristid saavad äh, radarilt eemale jääda ja me näeme, et äh, Frontexi äh, süsteemides ja Schengeni piirkonnas on see trend ülespoole ja meie julgeolek on kaalul, seetõttu on äärmiselt oluline, et politsei ja piirivalveametid suudavad äh, tuvastada dokumentide ehtsuse, dokumentide, mis tulevad teistest riikidest ja loomulikult tehnilised spetsifikatsioonid peavad olema selged ja on oluline, et kõik teaksid, mis on igas riigis seaduslik. liikmesriigid peavad tagama, et nende info on alati ajakohastatud ja ligipääsetav kakskümmend neli tundi ööpäevas kõigile, kes, keda see huvitab ja uus süsteem on väga teretulnud ja oluline, sest eh, dokumentide turvalisus ja ehtsus käib käsikäes. tahaksin tänada raportööri ja ootan süsteemi, mis töötab ka tegelikus elus hästi, aitäh. proua Kinitši, palun poolteist minutit. suur aitäh teile, president. võitlus mm, võltsdokumentide vastu Schengeni ruumis eh, on oluline Euroopa Liidu jaoks, selleks on vaja suuremat koostööd erinevate võimuesindajate vahel, tõdelda organiseeritud kuritegevuse vastu, kuid selleks on vaja ka pidevat infovahetust, mis äh, ei peaks toimima ainult valitsuste üleskutsel, vaid äh, see peaks tähendama ka koostööd in-, institutsioonide ja kolmandate riikidega ning lennufirmadega. Äh, oleme korduvalt näinud, et et me võltsdokumendid on tihti kuritegelike organisatsioonide käsutuses ehm, ning nad on seotud inimkaubanduse, eh, terrorirünnakute organisi-, organiseerimise ja rahapesuga. seega on vaja ka suuremat eh, kontrolli välispiiride üle, seega võtame rahulolugu vastu selle, et dokument eh, suurendab pädevusküsimusi selleks, et võidelda dokumenti Eh, võltsimise vastu ning et see kantakse üle nõukogult Frontexile. ja samas sellele reformile peab järgnema tõhus rakendamine, et võetaks kasutusele praegu juba olemasolevaid eh, reeglid. tänan proua Metsola tehtud töö eest ning soovin, et eh, praegune dokument leiaks võimalikult suure toetuse Euroopa Parlamendis härra Procaccini järgmisena. suur aitäh, juhataja. praegune eh, dokument on väga tehniline, kuid eh, siin on vähemalt eh, kaks poliitilist küsimust, mida ma sooviks rõhutada. see, mis puudutab dokumentide võltsimist, siis see on meie kõigi jaoks väga ohtlik ning koostöö liikmesriikide vahel, kes osalevad FADO süsteemis, on loomulikult suur samm edasi Eh, rohkem Euroopat eh, on funktsionaalne, mitte instrumentaalne. Eh, kuid teine aspekt ei ole positiivne, see on kokkuvõetav ehk siis andmete minimeerimine. piirangud, mis on sisse viidud andmete kogumiseks, on praegusel hetkel mm, läbi kukkunud võimalus selleks, et kontrollida tõhusamalt illegaalset immigratsiooni ja organiseeritud kuritegevust. taaskord äh, selle parlamendi vasakpoolsed näitavad äh, seda, kuidas nad oskavad reaalsusest kõrvale vaadata. härra Stehovski, üks minut, palun. Eh, suur tänu, asepresident lugupeetud volinik, lugupeetud äh, raportöör, ma tahan teid tänada suurepärase töö eest, aastal kaks tuhat viisteist olin ma Kreeka ja Põhja-Makedoonia piiril ja nägin seal äh, viiskümmend viis erinevat Süüria passi, aga ükski nendest ei olnud ehtne pass paljud inimesed on jõudnud Euroopa Liitu võltspasside abil ja seetõttu on just taoline andmepank äärmiselt oluline. mis puudutab tehnilisi norme, siis on äh, oluline, et Euroopa Liit kaitseks äh, oma inimesi siia võltsdokumentidega tulevate isikute eest ja on oluline teha koostööd äh, võltsitud dokumentide mm, tuvastamise alal. ja on ka oluline, et me seda andmepanka edasi arendame ja et kõik liikmesriigid kasutaksid seda vahendit. see aitab tulevikus muuta Euroopa maksimaalselt turvaliseks. härra Jaaki, üks minut, palun. suur aitäh, juhataja, daamid ja härrad. dokumentide võltsimine on esimene etapp selleks, et äh, toime panna organiseeritud kuritegevust, äh, rahapesu ja teisi tänapäevaseid kuritegevuse vorme. kaasa arvatud ka maffia tüüpi kuriteod ja seetõttu on see väga hea samm, kui me orga-, harmoneerime oma pingutused selleks, et äh, võidelda nende praktikatega, seetõttu me peaksime olema rõõmsad, et selline programm sisse viiakse mul on väga hea meel, et just Frontex on see, kes äh, seda süsteemi kasutama hakkab. see on selline agentuur, millel on palju kogemusi tagamaks äh, Euroopa turvalisust. kokkuvõtteks tahaksin tänada raportööri väga hea töö eest selle dokumendiga, aitäh. härra Sokol, one... Sokol, üks minut palun kao što smo danas čuli pitanje sigurnosti je danas jedno täna juba oleme kuulnud seda, julgeolek on üks Euroopa kodanike jaoks murettekitavamaid küsimusi. selles osas on väga palju ohtusid. terrorism, organiseeritud kuritegevus ning kõiksugu muud illegaalsed tegevused. dokumentide võltsimine on sealjuures väga ohtlik, sest see tekitab võimaluse, et eh, tundmatud inimesed Eh, sisenevad Euroopasse, nad võivad olla terroristid, kurjategijad või eh, tegeleda muude illegaalsete tegevustega. seega dokument on positiivne, see võimaldab eh, vahetada informatsioone erinevate võltsimisviiside kohta ning samuti aitab vastu astuda ohtudele, mida, mis panevad muretsema kodanikke seega ma toetan sellise andmebaasi loomist, et äh, tugevdada Schengeni ala ja loodan, et äh, Horvaatia äh, üheleb sellega kiiresti. tänan kolleeg Metsolat hea töö eest ja loodan, et võitleme ka tulevikus edasi, sest Euroopas, Euroopa väärib paremat julgeolekut. suur aitäh kolleeg Metsolale, teie suurepärase töö eest, suur aitäh ka proua Taalile. Frontex eh, see andmetel kaks tuhat üheksateist registreeriti neliteist tuhat kakssada illegaalset eh, sisenemist Euroopa Liidu Lääne-Balkani kaudu, eh, seal asub ka Horvaatia, muuhulgas Horvaatia politsei on äh, kakssada võltsimist tuvastanud ning äh, mitmetel juhtudel ka vale te mm, äh, isikutunnistuste, varastatud isikutunnistuste kasutamist. peame kontrollima illegaalset immigratsiooni meie välispiiridel, selleks on meil vaja koordineerida kõiki nende ametite ja kõigi julgeolekuüksuste tegevust. eelkõige tuleb kaitsta inimõigusi, liikmesriigid peavad omavahel samuti paremini koostööd tegema tahaksin ühtlasi öelda, Horvaatia eesistumise üks eesmärk on kaitsev Euroopa, sellepärast on meil vaja julgeolekut, sest sellega ei tohi kaubelda, aitäh! sellega on kõnelejate nimekiri ühele poole saanud ja nüüd järgneb vaba mikrofon kuna me oleme graafikust maha jäänud, siis ma ei saa anda sõna kõikidele soovijatele. aga tagan selle, et kõik äh, fraktsioonid, kelle äh, liikmed on seda soovinud, on esindatud. üheks minutiks proua Grappini, palun. domnule președinte, doamna comisar, sigur. suur aitäh äh, president, volinik, tõepoolest, see on väga tähtis küsimus Äh, Sifadu süsteemi kohta, kes on see, kes võltsib neid dokumente? ilmselt keegi, kellel ei ole häid äh, kavatsusi. paljud äh, neist, kes dokumente võltsivad, soovivad kuritegusid sooritada, kas siis terrorismiga tegeleda või muid kuritegevusi, kuritegusid soovitada. üldiselt